Euroopa Liidu reageeringu kohta Ebola puhangule. nõukogu nimel saab sõna härra Della Vedova. president. president, honorable deputat. härra president, auväärsed saadikud, härra volinik. hiljutine Ebola epideemia Lääne-Aafrikas on äh, üks suuremaid omasuguseid, see on tekitanud rahvusvaheliselt ka suurt muret. Ebola epideemia on mõjutanud enneolematul moel rahva tervist ning humanitaarolukorda nendes riikides ja terves piirkonnas. nõukogu tunneb väga suurt muret julgeoleku ja sotsiaalmajandusliku olukorra Äh, üle nendes riikides. samas ei tohi me ka unustada seda, et Euroopa haigusennetuse ja kontrollikeskus ütleb, et Euroopa Liidu kodanike ja sinna riiki reisivate inimeste oht haigestuda ebolosse on madal, võttes arvesse, et järgitakse ettevaatusabinõusid. Euroopa Liit on asunud rahvusvahelisel tasandil juhtrolli epideemiale reageerides viieteistkümnenda augusti kohtumisel kutsusid välisministrid üles koordineeritud reaktsioonile rahvusvahelisel tasandil. kolmekümnenda augusti erakorralisel ülemkogul toetati samuti koordineeritud rahvusvahelist reaktsiooni, mis peaks olema võimalikult tõhus. sooviti koordineeritumat Euroopa Liidu poolset tegevust ning seda, et komisjon töötaks välja Euroopa Liidu jaoks raam, tegevuse raamistikku. millised on siis meie jätkumeetmed? mis puudutab humanitaarabi, siis Euroopa Liit ja liikmesriigid reageerisid eh, Ebola kriisile koheselt. Ant-, anti finantsabi, eh, tegutseti eh, läbi tervishoiuorganisatsioonide ning ÜRO. me tervitame vägagi kohapeal tegutsenud aktivistide tööd, mõned nendest kaotasid ka oma elu. liikmesriigid tegutsesid, viisid läbi regulaarset analüüsi koos komisjoniga, uurimaks välja, millist humanitaarabi on vaja anda. tsiviilkaitsemehhanism aktiveeriti samuti koos Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga ning ÜRO humanitaarabi koordinatsioonikeskusega kakskümmend neli tundi päevas toimub, töötab koordinatsioonikeskus, pärast seda, kui kriis süvenes, tõhustasid liikmesriigid oma tegevust ning rõhutasid veel kord seda, et nad on valmis rohkemgi abi andma, saatma sinna ka eksperte ning meditsiinitöötajaid. tooksin mõned näited. lühidalt, Ühendkuningriik on hakanud varustama ravikeskust Freetownis lähedal Sierra Leones kaheksa nädala jooksul peaks keskus tööle hakkama. Austria ja Prantsusmaa on äh, valmis andma abi Naturas ehk siis meditsiinitarvetes, Saksamaa äh, kodanik äh,, äh üks ravi äh,, meditsiinitöötaja äh, haigestus samuti ebolasse, Prantsusmaa andis kakssada tuhat eurot äh, äh uus äh, Guineale äh, ning nelikümmend tuhat lisaeurot on veel äh, eraldatud. peale selle kiitsime just heaks üks koma kaks miljonit lisaeurot viiruse tõrjeks ja ennetuseks. nõukogu töötab praegu äh, Euroopa Liidu reaktsioonivõrgustiku väljatöötamisel sellele kriisile. see võrgustik hõlmab ka õhutransporti, mis praegusel hetkel on lünklik Äh, ning meil ei ole võimalik äh, transportida eksperte või ressursse. nõukogu teab väga hästi, et me peame tegema veel rohkem. Euroopa Liit peab panustama tervishoiusüsteemide ülesehitamisesse, mis on pärast Ebola kriisi kokku kukkunud, kui me seda ei tee, siis on suur humanitaarkriisi oht mm, ja oht, et see kriis levib ka teistesse Aafrika riikidesse nõukogu koos komisjoni ja e-, ja välisteenistusega koordineerib meie reaktsiooni koos ÜRO ja WHO-ga. mis puudutab rahva tervist, siis Euroopa reaktsioon, e, e, Euroopa raamistik toimu-, toimib, mis puudutab e, viiruse tõrjet Euroopa Liidus. Euroopa Liidu tasandil koordineerivad liikmesriigid koos komisjoniga oma tegevust piiridel ning seda tervishoiukomitees. Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrjekeskus, Euroopa Komisjon ning liikmesriikide vastavad ametid vastutavad epidemioloogilise seire eest nakkushaiguste puhul viieteistkümnendal septembril esmaspäeval toimus kõrgetasemeline kohtumine Brüsselis, selleks, et koordineerida edasisi samme Euroopa Liidu poolt Ebola viiruse tõrjeks Lääne-Aafrikas. peale vast-, vastutavate volinike ning tervishoiuministrite liikmesriikidest osales kohtumisel ka ÜRO kõrgetasemeline koordinaator, kohal olid ka WHO esindajad ning äh, arstid piirideta esindajad. seal töötati edasise töö koordineerimise äh, kallal epideemia vastu võitlemises. Euroopa Liidu tervishoiuministrid räägivad sellest küsimusest ka mitteametlikul ministrite kohtumisel Milanos kahekümne esimesel kuni kahekümne kolmandal septembril. eriti räägitati, räägitakse järgmistest asjadest kesk- ja pikema perspektiivi meetmed, inimeste reisimine, meditsiinivahendid, vahendite kogu kogumine, vaktsiinide ja ravimite väljatöötamine, edasised toetusmeetmed mõjutatud riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ja vabaühendustele, kes seal tegutsevad, Euroopa Liidu poolne toetus operatiiv tööle ähm, ÜRO raames. niisiis, äh, proua volinik, saadikud, loodetavasti oli see piisav ülevaade sellest, mida Euroopa Liit on ette võtnud selleks, et aitada, aidata mõjutatud riike ning äh, rahvusvahelisi organisatsioone, mis võitlevad selle haiguse vastu, aitäh! komissar Jürgieva suur tänu, sõna saab volinik Georgieva. Have heard a very uh... suur aitäh. kuulsime nõukogu väga põhjalikku ülevaadet. mina sooviksin omalt poolt rääkida pisut rohkem kolmest asjast. esiteks selle epideemia olemusest, teiseks sellest, mida komisjon teeb koordineeritud lähenem-, koordineeritud reageerimiseks ning kolmandaks, mida me teeme selleks, et eurooplasi kaitsta? kõigepealt epideemia enda kohta. see on täiesti pretsedenditu epideemia kahel põhjusel. esiteks on tegemist pandeemiaga, eh, mis eh, keske, mis eh, on puhkenud just sellistes riikides, kus enda tervisekaitsesüsteem on väga nõrk. varasemad on juhtunud sellistes riikides, kus on olemas enam-vähem toimiv tervise, tervishoiusüsteem, mille abil need riigid on ise võimelised võitlema selle pandeemiaga ja teiseks, mitte kunagi varem pole ükski epideemia nii kaua kestnud ning selle levikut ei ole seni suudetud takistada või, või piirata, nii et tegemist on täiesti pretsedenditu juhtimisega, juhtumiga. doktor David Nabaro on ääretult kompetentne spetsialist ÜRO-st ja eilse seisuga neli tuhat üheksasada kuuskümmend kolm ebola juhtumit, kellest üle kahe tuhande on surnud. aga veelgi murettekitavam on asjaolu, et iga kolme nädala tagant juhtumite arv kahekordistub. kui me praegu otsustavalt ei tegutse, siis on kolm riski esiteks Guineas, Libeerias ja Sierra Leones, need on siis kolm riiki, kus see pandeemia on kõige tõsisem ja kõige levinum, eh, sellisel juhul nendes riikides muutub selle pi-, leviku piiramine äärmiselt raskeks, see on juba raske. teiseks, meil ei õnnestu taolisel juhul enam kaitsta selle epideemia eest teisi piirkonna riike, mis tähendab seda, et see levik ning laiendab, laieneb veelgi ning kolmas kõige tõsisem punkt on nii kauaks, kui see või mida kauem see epideemia kestab, seda suurem on mutatsioonide oht ja see asjaolu on juba dramaatiliste pot-, potentsiaalsete tagajärgedega siin ei ole tegemist mitte ainult mõjuga tervisele, siin on mõju, tegemist mõjuga majandusele, paljudele muudele asjadele, me oleme mures poliitiliste tagajärgede pärast, julgeoleku tagajärgede pärast ja nii edasi. ärgem unustagem, et need on riigid, kus olid kodusõjad üheksakümnendatel aastatel ja kahekümne esimese sajandi alguses ja nüüd, olles vaevu need peatükid selja taha jätnud, on nüüd see Ebola. ja kui me räägime võitlusest Ebola rindel, siis siin ei ole tegemist sellise tavalise humanitaaroperatsiooniga, kuhu saadetakse humanitaar eh, abispetsialistid. küsimus on selles, et see vajab väga professionaalseid ja mm, suurte kogemustega tervishoiutöötajaid, nii et spetsialistide transpordi ja vahendite probleem on siin väga suur ja nüüd jõuangi selle juurde, et mida teeb Euroopa selleks, et selle võitluse esiliinil olla. esiteks muidugi rahaeraldised. mul on väga uhke tunne öelda, et sada viiskümmend miljonit eurot on komisjon eraldanud lisaks ja ÜRO on nüüdseks ähm, juba arve redigeerinud ja konstateerinud, et vaja läheb rohkem kui miljard dollarit meie liikmesriigid on eh, seitsekümmend kaheksa miljonit eurot juba lubanud, aga paljud on ehm, neid summasid veelgi tõstnud, nii et me lubame olla vägagi tulemuslikud. rahast mõõtmatult tähtsam on aga meeskondade sinna lähetamine, meil on seal Ebola riikides laborid ja nüüd on teel sinnapoole ka uued ravikeskused ja nii edasi. Ehm, mida öeldi selle kohta? Ehm, meil on praegu nii-öelda sadu brigaade lähetatud sinna, aga sealt öeldi, et tegelikult on vaja tuhandeid. sellepärast, et ehm, abi nõudlus on tohutu palju suurem kui pakkumine ja kriitilise tähtsusega on muidugi ka meditsiinne evakueerimine. paljud tervishoiatöötajad on mures sellepärast, et kui nad nüüd sinna läheksid tööle, mis juhtub, kui nad ise nakatuvad? ja sellepärast me valmistame ette tervishoiutöötajate evakueerimise võimekust, mis oleks abiks siis nendele töötajatele, kes otsustavad sinna minna ja viimaseks tahaksin öelda, et me adume, kui põhjapaneva tähtsusega on investeeringud teadusuuringutesse, vaktsiinidesse ähm, ja nii edasi, et ära hoida tulevikus ähm, võimalikke uusi ebola epideemiaid. ja tegelikult sellest oli juttu ka keskkonnakomisjonis siin parlamendis juba kord nüüd sooviksin rääkida sellest, kuidas me kaitseme eurooplaste tervist. see sõnum on meile kohale jõudnud väga selgelt. kaks asja. esiteks ähm, peatagem viiruse levik, isoleerigem see, aga ärgem isoleerigem neid riike. siinkohal sooviksin teha kummarduse Air France'ile ja Brussels Airlines'ile, kes on jätkanud lende sinna piirkonda. see on väga tähtis, aga teiseks tuleb võtta kollektiivseid meetmeid selleks, et sealt mingisugust viirust Euroopasse ei toodaks. praegu tehakse tohutut tööd selle nimel, et meie laborid oleksid valmis testideks ja et oleksite valmis kõikides liikmesriikides niimoodi, et sellistes liikmesriikides, kus see võimekus on väiksem, et neil oleks võimalik kasutada teiste liikmesriikide abi. me koordineerime oma preventsiooni vahendeid ja ressursse ja tahaksin kindlasti öelda ka, et minu jaoks oli väga julgustav esmaspäeval toimunud koosolek, kus oli tuntav selline ühes tegutsemise hing ja valmidus. liikmesriigid, kellelt ma kunagi sellist asja ei ole kuulnud, ütlesid, et palun koordineerige meid selles töös ja meie reageeringus, aitäh. härra Stier. suur tänu, härra president. see širi doista eksponentsiaalne brzinom a.... suur tänu. kuulsime just Eh, volinikult, et viirus mm, levib eksponentsiaalselt. tervi-, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel võib aasta lõpuks olla juba rohkem kui kakskümmend tuhat haigusjuhtu. niisiis, daamid ja härrad, meil on vaja vastutustundlikku arutelu siin. me ei tohiks hirmutada oma kodanikke, aga me peame väga selgelt välja ütlema, et rahvusvaheline üldsus on alahinnanud ebola viiruse ohtu. ning see kriis ei ole ainult Lääne-Aafrika probleem, see on ülemaailmne oht, milleks on vaja Euroopa Liidu poolset otsustavamat tegutsemist. ma tervitan vägagi seda, mida Euroopa Komisjon on teinud, see sada viiskümmend miljonit eurot on mõistlik samm, aga loomulikult sellest ei piisa meie partnerorganisatsioonid on meile saatnud sõnumi, et rahale lisaks on meil vaja ka organisatoorset tegevust selleks, et isoleerida mõjutatud, äh, haigestunud äh, haiga, äh, inimesed. selleks on meil vaja tõhusamalt tegutseda. Lääne-Aafrikas on meil vaja korralikult välja õpetatud meditsiinipersonali ning eelkõige on meil vaja teavitada kohalikke inimesi. niisiis, ma kutsun üles Euroopa Komisjoni tõhustama oma tegevust. me kuulsime, et tervishoiuministrid kohtuvad Milanos. me kutsume neid üles välja töötama kiireloomulist koordina-, koordinatsioonikava edasise tegutsemise jaoks Euroopa Komisjoni juhtimise all koos ÜRO-ga. Euroopa Liit peab üles näitama äh, juhtrolli, meil on vaja kaitsta aga ka oma kodanikke. meil on vaja reageerida otsustavamalt Euroopa Liidu poolt, aitäh! suur tänu, proua Mäkkiven, kaks minutit. suur tänu, härra president! tahaksin tänada ka komisjoni ja nõukogu selle eest, et nad täna siia tulid rääkimaks edasistest sammudest, mis astutakse sellel nädalal, meil on tegemist kriitilise nädalaga selle probleemi jaoks juba mainiti WHO ennustust, et ennem aasta lõppu sureb kakskümmend tuhat inimest. aga see juhtub siis, kui me midagi ette võtame, kui me midagi ei tee, siis sureb veel rohkem inimesi, seega me peame tegutsema tõhusamalt. me tervitan vägagi seda, mis juhtus esmaspäeval Brüsselis ning ka seda, äh, äh, et USA teatas, et nad osalevad samuti selles ülemaailmses võitluses Ebola vastu aga ma arvan, et meil on vaja ka lühema perspektiivi meetmeid, meil on vaja viirus kontrolli alla saada, aga kui see on saavutatud, siis peame me tegutsema pikemat perspektiivi silmas pidades ning selge on see, et seda me pole senini teinud, me peame endalt küsima, miks seekordne epideemia on tõsisem kui kunagi varem, miks on selle tõttu surnud rohkem inimesi, kui öö, sellest ajast alates, kui see haigus äh, esimest korda puhkes neliteist aastat tagasi. miks pole aastate jooksul suudetud välja töötada vaktsiine? mida me saame teha selleks, et tagada, et järgmiseks korraks öö, äh, on teadustöö jätkunud, teadustöö jätkub ka siis, kui haigus on ajalehtede pealkirjadest kadunud. Ühendkuningriigis näiteks on kohe algamas äh, kliinilised testid uue vaktsiini jaoks. ning samuti tahaksin ma, nagu nõukogu sedagi, seda tegi, ähm, tunnustada tervishoiutöötajaid meie liikmesriikidest, äh, ka Aafrikast ning ülejäänud maailmast, kes koha peal töötavad, nad on väga vaprad inimesed, nende töötingimused on väga rasked. nagu volinik ütles, me peame tugevdama tervishoiusüsteeme ka nendes äh, sealsetes riikides ning kui me seda teeme, siis see on hea investeering ka Euroopa kodanike jaoks, sest see kaitseb ka meid kodumaal. niisiis, lühemas perspektiivis tuleb haigus kontrolli alla saada, pikemas perspektiivis tuleb tegutseda öö, suurt pilti silmas pidades, aitäh! aitäh, härra Teeva, üks minut. aitäh, härra president! volinik Georgieva sõnad olid väga julgustavad. meil on vaja alustada ka haridusprogrammiga nii palju, kui ma aru saan, siis on see viirus levimas erinevate lihatoodete kaudu. meil on vaja see probleem kontrolli alla saada, meil on vaja kaasata sellesse tõrjeprogrammi ka Aafrika Liit. meil on vaja kaasata Aafrika suuremaid, tugevamaid riike, et nad aitaksid nõrgemaid lõike seal. tahaksin tänada kõiki tervishoiutöötajaid kes on riskinud seal oma eluga selleks, et päästa teiste inimeste elusid. ning vahel nende tegevus unustatakse. ma tahaksin ka küsida volinikult, kas on olemas äh, vaktsiin, kas USA-s midagi sellel alal toimub, äh, kas on kuidagi seda protsessi kiirendatud ja ei, lihtsalt ei testita lõpmatuseni uusi vaktsiine? aitäh! härra Köörens, kaks minutit suur tänu. rahvusvaheline äh, äh, üldsus on alahinnanud ohtu, mis selle epideemiaga kaasneb äh, ning nüüd seisame me silmitsi probleemidega. meil on vaja epideemia levik peatada kuid me näeme, et kolme nädalaga kahekordistub nakatunute arv. me kanname väga suurt vastutust selle eest, et see haiguse levik ka peatada. Ebola on meist kiirem, mida meil on aga vaja? meil on vaja loomulikult kõigepealt tagada abi vastuvõtuvõime suurendamine. me äh, saadame sinna nagu kvoode, kuid meil on vaja äh, vältida ka uute nakatunute teket, meil on vaja haiguse levikule piir panna ning meil on vaja tegutseda otsekohe. olukord on äärmiselt keeruline ning meil on vaja tegutseda otsustavalt eh, humanitaarabiorganisatsioonid peavad omalt poolt tegema kõik, äh, mis võimalik, nad kutsuvad kõiki riike üles panema mängu kõik, mis võimalik, ka sõjalised vahendid, kui vaja loomulikult ka ÜRO on kutsutud tegutsema. meil ei ole aega siin enam arutada, meil on vaja tegutseda, meil on vaja luua keskused, kus haigeid vastu võetakse, praegustest võimsustest ei jätku, seal ei olegi õigupoolest midagi me näeme, et väga sageli saadetakse nakatunud lihtsalt haiglate uste pealt tagasi. Nad lähevad koju tagasi ning nad nakatavad järgnevaid inimesi. Libeerias näiteks on olukord selline, seal on olukord äärmiselt dramaatiline tervishoiusüsteem on kokku kukkunud selles riigis. kui me ei suuda peatada haiguse levikut seal riigis, siis levib see ka teistesse piirkondadesse. see hakkab avaldama oma mõju ka piirkonna majandusele. meil on vaja asja, vältida seda, et asjaomased riigid muutuvad veelgi abitumaks vaja on ka arste, abipersonali. meil on vaja kõiki inimesi, kes on valmis panema mängu oma elu, et päästa teisi. aitäh. me ei tea, kui palju inimesi on hukkunud Ebola tagajärjel, ütleb kolleeg Sanchez, kuid me räägime siin tuhandetest volinik ütles õigusega, et rahast üksi ei piisa selleks, et epideemiale piiri panna. me suurendame pisut oma arengueelarveid, kuid sellest ei piisa. me oleme lähiaastatel näinud suuri kärpeid, me oleme kärbinud arenguabi seitsekümmend protsenti, see on saatuslike tagajärgedega. Euroopas oleme me Aafrika riikide ees võlgu me peame tegema praegu kõik, mis võimalik, et teha heaks nende varasem ekspluateerimine kuid me näeme, et praegu on olukord kontrolli alt väljumas. tegemist on üleilmse ohuga, me peame tegutsema kõikidel tasanditel. Euroopa püüab olla inimõiguste kaitsja kogu maailmas, kuid praegu on vaja võtta tõsiseid meetmeid selleks, et anda tõelist arenguabi, et kaitsta inimesi koha peal, inimestel ei ole vaja sõelist, sõjalist toetust, mõelgem näiteks Kuubale. sada viiskümmend meditsiinieksperti saadeti sellest riigist kriisipiirkonda. Need ei olnud sõjalised eksperdid, need olid inimesed, kes tunnevad meditsiini. kui selles piirkonnas ei ole vaja sõdureid, see destabiliseeriks olukorda veelgi. meil on vaja meditsiinilist abi meil on vaja spetsialiste, aitäh. proua Rivasi. suur tänu, härra president. mina sooviksin tagasi tulla veel selle küsimuse juurde, kui palju meil on võimalusi ja vahendeid, mida me oleme e, teinud selleks, et haiguse levikut piirata. E, haigus levis Sierra Leones, Liberias hukkunute arv on tegelikult vaid hinnang, täpset numbrit me tegelikult ei tea, kas see on kaks tuhat viissada või on see rohkem, ÜRO ei ole piisavalt kiiresti reageerinud, tervishoiuorganisatsioonid ei ole olnud piisavalt äh, väledad, praegu vaid arutatakse selle üle, mida teha, kuid olukord muutub järjest hullemaks riigid ise ei tule äh, nende probleemidega toime, mitmetes riikides on sõjaolukord, majandus on kokku kukkunud, põllumajandus enam ei toimi äh, ning äh, peatselt ähvardab inimesi juba toiduainete kriis, nad nälgivad lihtsalt surnuks ning meie räägime siin, volinik ütleb sada viiskümmend miljonit ja nii edasi, aga sellest ei ole piisav ähm, meil on vaja abi koordineerida ning me oleksime näinud hea meelega ka seda, et ÜRO omalt poolt probleemiga tõsiselt tegeleks, meil on vaja tõelist koordineerimist. kui president Obama ütleb, et jah, ma saadan sinna kolm tuhat sõdurit, tegelikult on need kolm tuhat inimest, kes hakkavad ehitama haiglaid, see kõik on väga tore ja hea, aga see ei ole piisav komisjon peab ütlema, et ka meie hakkame ehitama haiglaid, meie saadame sinna arste, spetsialiste. tegemist on ju tõelise katastroofiga ning volinik räägib, jah, Euroopa jaoks ei ole oht väga tõsine. ta ei ole asjast õigesti aru saanud, kui me asjale praegu piiri ei pane, siis me oleme varsti silmitsi üleilmse epideemiaga ning ma sooviksin rõhutada, et Äh, jah, väga oluline on äh, abi osutada, kuid me peame seda tegema kiiresti ning küsimus on ka selles, kuidas oma äh, spetsialiste kaitsta. järgmine kõneleja. Teie kolleegi. L'epidemia del virus C. suur tänu, härra president. jah, tõepoolest, ebola epideemia Lääne-Aafrikas on väga tõsine probleem, seal on ka humanitaar- abi seisukohast suured tagajärjed. see viirus ei allu kontrollile ning meil ei ole tõsiseltvõetavaid sekkumisabinõusid, instrumente. me püüame vaid vältida viiruse kandumist läänemaailma, kuid kui me vaatame, mis toimub Aafrikas, siis sellele ei ole tegelikult keegi reageerinud seni me oleme ainult Aafrika ressursse ekspluateerinud, kuid Ebola viirus on tekitanud seal praegu väga suured probleemid. me peame nägema Ebolas mitte ainult meditsiinisektori väljakutset, tegemist on tõsise poliitilise probleemiga, see on ka majanduslik probleem. see mõjutab kogu äh, selle piirkonna elu, see mõjutab ka toiduainetega kindlustatust ning mitte ainult selles piirkonnas, vaid kogu maailmas. see mõjutab peatselt ka nende riikide eksporti. nagunii on selle piirkonna maja, majandus nõrk, tervishoiustruktuur väga puudulik, seal ei ole mingit taristut, seal puuduvad maanteed kohalikul tasandil on püütud selle haigusega toime tulla, kuid need riigid on liiga nõrgad, et seal midagi tõsiseltvõetavat ette võtta. see probleem võib peatselt avaldada mõju ka etnilistele konfliktidele. kallid kolleegid, ma tahaksin küsida, kas Euroopa on valmis, et selle probleemiga tõsiselt tegeleda ja kui, siis kuidas? järgmine kolleeg, poolteist minutit, kolleeg Salvini. aitäh, härra president arvestades seda, kui palju on hukkunuid, on nüüd Euroopa ka lõpuks üles ärganud. me räägime viirusest, mille peiteaeg võib ulatuda kahekümne ühe päevani alates kahest päevast. me oleme käivitanud missioone Mare Nostrum, mis puudutab tuhandeid inimesi ka nendes riikides, kus viirus inimesi hävitab ma loodan, et sellest on kasu, et me oleme midagi teinud. me peame oma jõupingutusi aga mitmekordistama. Euroopa meedias ei ole sellele probleemile piisavalt tähelepanu pööratud. Araabia maades mõeldakse juba sellele, et sulgeda piirid Aafrika riikidele, et vältida nakkuse ohtu meil on vaja inimesi päästa, meil on vaja tegeleda probleemidega seal, kus need on tekkinud ja samas me peame väldima probleem, äh, haiguse levikut muudesse piirkondadesse. Euroopa aga äh, püüab vaid vältida ohu levikut enese juurde. kui me mõtleme Itaalia haiglatele, siis äh, tuleks kasutada ka seal olemasolevaid võimalusi. me peaksime mõtlema sellele, kuidas oleks võimalik inimesi sinna vastu võtta, kuidas neid ravida. mõelgem Mare Nostrumile, mõelgem äh, tuhandetele aafriklastele, kes püüavad meie juurde põgeneda. ka nendega võib kaasneda nakkuse ülekandumise oht. aitäh panie przewodniczący! w afryce zachodniej trwa największa epideemia eboli. lugupeetud juhataja lääne aafrikas on tegu ebolaga. üle nelja tuhande juhtumi kaks üle kahe kuskil kaks pool tuhat surnut ja surnute hulgas on ka meditsiinitöötajaid taristu on puudulik, siis on veel kohalikud traditsioonid ja tavad ning napib teadmisi selle epideemia kohta. tegu on rahvusvahelist mõõtu epideemiaga. see võib ka jõuda Euroopasse ning meid kõiki mõjutada. me peame aitama Aafrikat, me peame suurendama humanitaarabi ning tegema kõik, et Äh, muid epideemiaid ei puhkeks. mina toetan täiendava saja neljakümne miljoni eraldamist epideemia riikidele. nelikümmend viis protsenti inimesi sureb, nakatunutest sureb viirusesse ja tõesti vaja on teha kõik selleks, et sellega võidelda härra Guerrero, poolteist minutit. tänan, juhataja. Aafrikat kujutatakse tavaliselt valu ja häda ja kannatuste mandrina, antud juhul ta tõesti niimoodi on. tuhanded inimesed kannatavad vaesuse puuduliku hügieeni, laps, laste suremuse ja nii edasi all. ja antud e-, epideemia mõjutab saju, sadu tuhandeid sellel mandril, siis on veel kodusõjad ja nii edasi, sõjalised konfliktid. Aafrika näol on tegu sellise mandriga, mis on nii-öelda kümneid aastaid maha jäänud koloniaalajastu on ähm, jätnud oma tagajärjed tuntavad ja nüüd on siis epideemia. epideemia, mis ähm, hüppeliselt kasvab, kus ähm, nakatunutest umbes kuuskümmend protsenti sureb ning ähm, epideemia piirkonnas napib taristut, mistõttu nende riik riikide võime epideemiaga võidelda on väga piidu, väga puudulik. vaja on anda abi, vaja on anda varustust, vaja on anda humanitaarabi. praegu on aeg tegutsemiseks. toetame ÜRO initsiatiivi ning ma arvan, et kahekümne neljandal septembril me kindlasti peame toetama doonorriikide või doonorite otsust vastaval konverentsil ja viimane märkus kui arengufond on kinnitatud ja rohkem eraldisi tehakse, siis sellisel juhul saame edasi minna. proua Ford, tänan. selle aasta alguses juhtisin ma parlamendi tööd keem-, keemiakatsete töös või ravimikatsete töös, mille tulemusel püüdsime leida ravimeid, ähm, haigustele, mida on vähe uuritud, mille puhul on vähe ravimikatseid tehtud, aga mis võivad jõuda ka Euroopasse. sinna hulka kuulus ka Ebola vaktsiin. ma loodan, et kolleegid ähm, toetavad seda ettevõtmist. keegi ei suuda üksinda Ebolaga võidelda, aga selle vahendi abil on võimalik jõud ühendada kohalikel tervishoiuaset-, asutustel ning Klaksas Miss Kleini sugustel ravimifirmadel, kellel minu arusaamise järgi on kõige kaasaegsem materjal. Ebola oht on järjest suurem. praegu meie spetsialistid uurivad seda, kuidas oleks võimalik ennetada seda ja ära hoida. meil on põhimõtteliselt eelarves see raha olemas, kasutagem seda siis otstarbekohaselt, tehkem midagi eh, head sellega ja pane, anname selle käiku. proua Ford, kaks sinise kaardi küsimust eh, proua Moi ja eh, härra äh, Kalmer, kas te soovite vastata neile? jah, selge. aitäh, juhataja. aitäh, et aktsepteerisite minu sinise kaardi küsimust. kas kolleeg on sama meelt härra Tiivaga, kes tõstatas küsimuse metsloomalihast, mida tuuakse Ühendkuningriiki? ning too, tolli ähm, ja Maksuamet ning piirivalve ühendati ja, ja selle kohta on nüüd, ähm, sellele on antud ähm, lustlikke nimetusi ehk teiste sõnadega töö tagajärjed kannatavad ning kindlasti tollikontroll on ka puudulik ja seetõttu võivad pääseda sisse inimesed, kes toovad metsloomaliha Aafrikast. jah, proua Mui need rahad teadusuuringutele. kas lugupeetud kolleeg on mõelnud selle peale, kuidas korraldada järelevalvet nende rahade kasutamise üle, näiteks Itaalias on selles valdkonnas massiliselt pettusi. teadlased on tihti seotud eh, ülikooli juhtidega ning kõik läheb nii-öelda rõõmsalt ühisesse kukrusse nii et kui eraldatakse rahasid teadusuuringutele, siis peab teostama ka järelevalvet, et nendega tegelikult ka midagi uuritakse. kõigepealt esimene küsimus. meil on väga selge põhimõte siin parlamendis. kui soovid küsida küsimust teiselt liik-, saadikult, siis pead selle küsimusega temale esitama ja mina ei saa kahjuks vastata küsimusele, mille mis esitati ähm, härra Tiivale, ma olen küll ähm, väga võimekas, aga ma ei saa siiski äh, kehastuda ümber härra Tiivaks. küll aga ma sooviksin vastata selle kohta, milline on Ühendkuningriigi roll selles programmis ja Itaalia teadlaste küsimuste, küsimusele ma taaskord ei saa vaada, vastata. Ühendkuningriigi teadlased on esirinnas nakkushaiguste ähm, ravimi uuringutes sellist, sellised asjad, mis on seotud äh, võimalike ohtudega ka Euroopas või, või meie inimeste nakatamisega, näiteks tuberkuloos, mis ei allu ravimitele. ja antud programmis programmi kohta tahaksin ma öelda, et mitte kõik Euroopa kakskümmend kaheksa liikmesriiki ei ole osa, otsustanud selles osaleda, küll aga on selles väga laialdaselt otsustanud osaleda Ühendkuningriik ja sellepärast ma arvan, et on igati õige, et me sellele ka, ehm, sellele uurimusele ka raha eraldame d'une mobilisation. Äh, suur tänu, ütleb järgmine kõneleja. ma kordaksin äh, seda, äh, mida juba ka eelkõnelejad on öelnud. väga tähtis on siin koordineerida rahvusvaheline tegevus, sest ohus on kogu inimkond, majandus ning me peame eneselt küsima, miks on rahvusvahelise tasandi reaktsioon nii aeglane, miks see võttis nii kaua aega, kuni üldse hakati sellest rääkima miks nii palju aega kulus, see on esimene küsimus, mida me peame enesele, eneselt küsima eh, ning eh, ma sooviksin kiita president Obamat selle eest, kuivõrd tõsiselt ta nüüd selle küsimusega tegeleb ning ma sooviksin küsida öelda, et väga kahju on sellest, et meil siin komisjonis ei ole omalt poolt nii tugevat kõlavat häält, kas või näiteks Itaalia kui eesistujamaa võiks võtta sõna, et rääkida selgelt sellest, kuidas me peame selle katastroofiga võitlema. ning veel üks punkt, me anname raha, jah, aga meil on vaja koha peal mitte nii palju raha, vaid meil on vaja rohkem töötajaid, meil on vaja äh, just inimesi, sest me näeme, et koha peal lihtsalt nad rohkem enam ei suuda, neid on liiga vähe. Neil on vaja konkreetset abi, meil on vaja täiendavat meditsiinipersonali, meil on vaja mobiilseid laboreid, meil on vaja eh, abi ka lennutranspordi näol see on konkreetne abi, mida meie eurooplastena saaksime ühiselt osutada. ning veel üks punkt, me ei pea jääma ootama seda, kuni haigus kandub üle naaberriikidele, meil on vaja juba praegu võtta ennetavaid meetmeid selleks, et haigus edasi ei leviks, et ta ei leviks näiteks Malisse ja teistesse naaberriikidesse. see on tõsine sõda mis meie ees seisab ning Euroopa peab siin võtma ka vastavad meetmed Eh, aitäh, proua Maria Kusman. Sierra Leona li-. Eh, suur tänu. Eh, Libeeria, Sierra Leone, Guinea, teised riigid kannatavad praegu väga tõsise ebola epideemia käes, kuid see ei ole ainus probleem sellele lisandub nende riikide tohutu vaesus Need on riigid, mis on täiesti vaesed. Euroopa, USA aga pööravad fakti, faktidele selja. me jätame need riigid nende probleemidega üksi ning nüüd, kus Ebola viirus võib ohustada ka Euroopat, eh, ning meie kõrgetest müüridest enam ei piisa, et meid kaitsta, nüüd me siis ärkame, nüüd me räägime sellest. me ei soovi ju tegelikult päästa Aafrika kodanikke, me räägime sellest, kuidas päästa iseennast. Eh, ning eh, suured farmakontsernid muretsevad eh, mitte vaeste inimeste elude pärast Aafrikas, vaid nad mõtlevad majanduslikule kasule. Euroopa Parlament peaks eh, tervitama seda, et Kuuba on saatnud sellesse piirkonda oma meditsiinispetsialiste, eh, et võidelda Ebola vastu. Eh, sada kuuskümmend viis meditsiiniõde ja arsti Kuubast näitasid üles tõelist rahvusvahelist solidaarsust. järgmine kõneleja, palun. austatud härra president, mina sooviksin rääkida sellest, et me oleme kuulnud väga palju ebolast ja ebola mõjust, sellest, milliste probleemidega silmitsi seisavad Aafrika riigid. riikide valitsused Aafrikas ei tule selle koormusega toime. Nad on, nad vajavad mitte ainult meie solidaarsust, vaid nad vajavad meie abi ning meie oleme kohustatud tegema kõik, mis me suudame, me peame eraldama selleks kõik vahendid, mis meil üldse olemas on, kolleeg Goebbels rääkis sellest juba. meil on ka sõjaline personal ole, olemas, meil on ka sõjalised, sõjaline varustus, mida me võiksime ÜRO kaudu pakkuda. seda võiks kasutada seal kohapeal see on personal, kus valitseb korralik käsuliin, kus on äh, tagatud kõrge kvalifikatsioon, neid inimesi võiks seal kasutada, me ei tohi kauem ootama jääda. me peame sellele katastroofile vastu astuma, me peame peatama selle leviku. see on minu üleskutse kõikidele liikmesriikidele. me peame tegutsema, me ei tohi enam pikemalt arutama jääda kui, e, kui me ei suuda Ebola levikut piirata, siis see tähendab hoopis rohkemat kui tervishoiuprobleeme. sooviksin kutsuda teid kõiki üles tegema kõik võimalikku selleks, sest inimesed koha peal loodavad meie peale ning me peame näitama, et me oleme nendega mitte ainult mõtetes, vaid ka tegudes, aitäh. Melin Peru, minut ja e trend. proua Millen jah, suur tänu, ma tänan teid. Ebola epideemia peab meid tõepoolest provotseerima, see peab panema meid mõtlema selle üle, mida me teha saame. Euroopa ei ole õigel ajal reageerinud. me oleme viiekümne aasta jooksul eraldanud küll tohutul hulgal raha, kuid seda on raisatud tänu korruptsioonile ning nüüd me näeme, et puudu on nii diagnoosimisvahenditest, meditsiiniabist. Põhja ja lõuna vahel valitseb tohutu ebaõiglus ning olukord on kontrolli alt väljunud. Euroopa peab võtma vastutuse ning pandeemiale vastu astuma. pandeemia puhkemine on peaaegu vältimatu, küsimus on vaid ajas. me peame rakendama kõiki meetmeid, mis võimalik. me oleme juba pool aastat hiljaks jäänud, kuid nüüd on viimane aeg reageerida, teha seda ühiselt ehm, ning ehm, oma abi peavad osutama kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. me peame kaasajastama ka oma sisserändepoliitikat, meil on vaja tõhusaid kontrolle piiril, meil on vaja liikmesriikide vahel koostööd ning ka abiorganisatsioonid peavad olema valmis kokku panema vastuvõtukeskusi. Euroopa peab looma niisugused struktuurid, mis võimaldavad pakkuda inimestele ravi ja abi. meil on vaja selleks selget poliitikat. Euroopa peab oma vastutuse, vastutust tõsiselt võtma. ja austatud saadikud, palun pidage kinni ka teile eraldatud ajast, ütleb president, vastasel korral äh, meie arutelu läheb liiga pikale. järgmine kõneleja, äh, härra Liise, palun. Äh, suur tänu, härra president, austatud kolleegid ma olen ise arstina töötanud arengumaas, arengumaal mitmeid aastaid ning seetõttu eh, nüüd, kui ma vaatan, kuidas kolleegid võitlevad Ebola vastu, vaatan, mida tunnevad patsiendid, eh, siis ma tunnen sügavat lugupidamist nende inimeste suhtes, kes seal kohapeal töötavad. see ei ole lihtsalt asjakohane, kuidas osad kolleegid siin püüavad kasutada olukorda praegu päevapoliitiliste olukordade äh, lahendamiseks, viidates siin pool, äh, Kuubale ja muudele asjadele, me ei tohiks seda küsimust üle politiseerida asi ei ole selles, et eurooplased peavad nüüd kartma seda, et nad võivad ise nakatuda. see on tore, et me püüame aidata inimesi, pakkuda neile head ravi. eurooplased võivad tunda ennast julgena, kui me räägime nakkusohust. mina arstina oskan seda ohtu hinnata siin ei ole aga vaja Lääne-Aafrikale vaid meditsiiniabi, humanitaarabi, vaid küsimus on eelkõige selles, et me oma pikaajalisi huve silmast peaksime. siin on tegemist riikidega, mis on, mis seisavad silmitsi keeruliste kriisidega. seetõttu on meie huvides toetada neid riike, teha kõik, mis võimalik väga hea on see, et komisjon ja volinik, paljud teised on eh, aidanud eh, me oleme suurendanud neile riikidele eraldatavaid vahendeid, kuid küsimus on eh, mitte ainult eelarves, ma lähipäevadel olen kuulnud liikmesriikidelt väga palju selles osas, et me peame tegema rohkem Ukrainas, me peame tegema rohkem eh, Palestiinas, me peame tegema rohkem eh, siin ja seal, kuid eh, raportöörid Rainer Pööge ja paljud teised on alati öelnud, et kriisid on ettenägematud. me peame rääkima nõukoguga tõsiselt sellel teemal, kuidas me saaksime ettenägematutele asjaoludele reageerida asjakohaselt, aitäh. Arena per un minuto e trenta järgmine kõneleja, poolteist minutit. aitäh, härra president, ütleb kolleeg Arena. mis mind väga muretsema paneb, on mitte see, siin räägitakse Kuubast, vaid mind paneb muretsema see, et siin tuuakse Ebola ettekäändeks, et rääkida sisserändest, nähakse sisserändes ohtu Ebola on juba pool aastat levinud järjest enam, nakatunute arv suureneb tohutu kiirusega, iga viieteistkümne päeva tagant äh, kahekordistub nakatunute arv ning seetõttu mul on äärmiselt kahju sellest, et me otsekohe ei tegutsenud üksmeelselt ja kiiresti. küsimus on selles, mida meie saame teha selleks, et äh, haiguse levikut tõkestada. siin on vaja eh, kõigepealt tegutseda koordineeritult. Eh, meil on vaja eh, anda abi Naturas, me peame aitama üles ehitada välihaiglaid, looma õhusildasid ja nii edasi. liikmesriikidel on need võimsused kõik olemas, nii hästi tsiviiltasandil kui ka sõjaliselt vahendid, me võime kaasata siin ka sõjaväe. ma näeksin hea meelega humanitaararmeed mis läheb Aafrika inimestele appi ning äh, me peame tegema kõike seda, mis on koha peal vaja äh, ning seetõttu äh, ma kutsuksin nõukogu ja parlamenti üles tegutsema nii kiiresti kui võimalik. proua Riis, üks minut, palun. Euh, aitäh, härra president, kolleegid siin juba rääkisid sellest, kui keeruline on olukord, ma ei sooviks siin hakata ka arve kordama, kõik teavad neid, samas on need arvud tugevalt alahinnatud. reaktsioon on olnud väga aeglane ning nagu juba öeldud, Maailma Tervishoiuorganisatsioon on püüdnud rakendada ka ennetavaid meetmeid, see kõik võtab aega Belgia näiteks eh, eraldab samuti vastavaid vahendeid, need on ette nähtud eh, kiirreageerimisvahendid eh, tsiviilkatastroofidele, humanitaarkatastroofidele, meil on vastavad eksperdid olemas, seda kõike on vaja Euroopa tasandil koordineerida, olukord nõuab meilt seda. me oleme siin väga pikalt rääkinud, siin on vaja aga väga kiiret abi, abi on vaja palju, aga abi on vaja ka väga kiiresti ning kui me soovime olukorda Aafrikas kontrolli alla saada, kui me ei soovi nakkuse levikut Euroopasse, siis solidaarsus ei ole tänapäeval midagi muud kui juba kohustus, aitäh. järgmisena kolleeg, järgmine kolleeg. proua Krustet suur tänu. siin on äh, toodud juba päris palju fakte välja, me teame, et WHO prognoosid ebola suhtes on praegusel hetkel eriti pessimistlikud. ja tõepoolest, see probleem ei puuduta ainult Lääne-Aafrikat. see mõjutab meid kõiki ning on viimane aeg hakata kiiresti koos tegutsema, me oleme väga kaua aega juba kaotanud, peale selle väga keeruline, väga lihtne on lihtsalt öelda, et ei, see haigus meie mannert ei puuduta. kuid tegelikult on see tõeline ülemaailmne kriis. väärtused, mida meie eurooplastena kaitseme üle maailma, väärikus, solidaarsus, inimõiguste kaitse, on sellised, et meil on moraalne kohustus neid riike aidata samuti tahaksin rõhutada, äh, tahaksin tunnustada neid jõupingutusi, mida koha peal on teinud vabaühendused ning meditsiinitöötajad, me peame neid võimalikult tõhusalt aitama. aga me peame kaitsma ka omaenda kodanike äh, kaudse äh, sellest kriisist tuleneva mõju eest. Need terviseohud võivad ulatuda ka Euroopasse, samas võib terve sealne piirkond kaotada stabiilsuse nii majanduslikult kui poliitiliselt. Euroopa ei tohi jääda passiivseks sellise tragöödia ees. Euroopa peab seda tegema oma kodanike jaoks. meie kodanikud soovivad, et Euroopa eh, mängiks olulist rolli maailmas ning täidaks oma kohustusi Ebola puhkes esimest korda tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuendal aastal, aga endiselt pole sellele ravimit leitud. see on ka oluline fakt, meil on vaja ähm, edasi töötada ka teadusrindel ning Euroopa peab meie teadlasi toetama. Ebola kriis ulatub kaugemale tervishoiu küsimustest ning Euroopa peab leidma vastused nii kriisis olevatele riikidele kui enda jaoks. järgmisena härra Barnot härra president, proua volinik. jah, tõesti, me peame tegutsema kiireloomuliselt. aasta lõpuks on ohus tõenäoliselt kakskümmend tuhat inimest. samas tuleb silmas pidada, et miljon Aafrikast on, aafriklast on praegusel hetkel epideemia tõttu karantiinis. ma tervitan Euroopa Liidu poolseid jõupingutusi, see, et eraldatakse see sada viiskümmend tuhat eurot aga nüüd me peame selgelt ka ütlema, kuidas seda raha kasutatakse. me peame äh, suurendama meie ravimikeskuste äh, arvu ja nende võimekust, me peame rohkem sinna saatma kvalifitseeritud personali, me peame looma õhusillad, äh, looma tõesti ravimikeskuste kohaliku võrgustiku. see oleks meiepoolne kasulik panus sellesse kriisi, kriisi lahendamisesse. mina olin raportöör kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raporti, raporti puhul, mis puudutas ülekantavaid tervishoiu oht, terviseohte ning raportöörina võin ma kinnitada, et liikmesriigid peavad kiireloomuliselt kokku kutsuma tervishoiuministrite koosoleku selleks, et arutada selle pandeemiaga seotud ohtuseid, pidades silmas just piiriülest mõju. Euroopa Liit peab võimalikult kiiresti tegutsema üle vaatama meie tervishoiuasutused, kuhu me saame patsiente vastu võtta, me peame identifitseerima laboratooriumid, kus saaks uurida äh, väga nakkavaid patogeene ning samuti peame me koostööd tegema äh, Euroopa äh, Haiguste Ennetamise ja Tõrjekeskusega. suur tänu, järgmisena kolleeg Perder. Ebola kahe, juhtude arv kahekordistub iga kolme nädala tagant, see võib varsti ka siia jõuda, Euroopa Liit on juba hakanud oma äh,, mobiliseeruma, aga me peame tegutsema kiiremini, me peame vältima tulevasi puhanguid. me peame pingutama jõudu selleks, et parandada Poola ning teiste sarnaste haiguste ravi. sageli selliseid haigusi farmatseutikaettevõtted äh, eiravad, sest nad ei teeni sellistest ravimitest midagi, seetõttu peame me eraldama äh, riigi poolt raha Oxfordis asuv äh, uurimisasutus, mida rahus, rahastab Euroopa Liit, on suurepärane näide sellest. täna peaksid hak-, algama kliinilised testid, see oli võimalik ainult tänu sellele, et Euroopa Liit toetas sealset teadustegevust. sellise teadustöö rahastamine on kriitilise tähtsusega, ülemaailmseid epideemia, ülemaailmsetele epideemiatele tuleb reageerida kiiresti, seda saab teha aga läbi teadustöö, teadlaste koolitamise ning see tähendab seda, et järgmine kord, kui haigus oma koledat palet näitab, suudame me paremini elusid päästa, aitäh. poolteist minutit, härra Lavia. suur tänu, härra president. proua volinik, härra minister. alustuseks tuletaksin ma meelde selle epideemia tuhandeid ohvreid. loomulikult peame me siiralt tänama, meie kõik peame siiralt tänama kõiki neid vabatahtlikke arste ja õdesid, kes on töötanud selle nimel, et kas või piirata selle haiguse levikut. minu jaoks on üks teema eriti tähtis, nimelt meie poolt eraldatavad ressursid. selleks, et reageerida kiiresti ja tõhusalt, on meil vaja piisavalt ressursse meil on vaja seda selleks, et äh, ka tõhusalt inimesi ning vahendeid kohale toimetada. Euroopal piisavalt ressursse kahjuks praegu ei ole, sest mitmeaastane finantsraamistik ei taganud piisavalt paindlikkusmarginaali. seetõttu tuleks praegustes eelarve läbirääkimistes samuti keskenduda vajalikele ressurssidele selliste juhtude jaoks, isegi kui mõned teised vähem prioriteetsed programmid kannatavad samuti. Ehm, Envi komisjoni esimehena lubage mul parlamendi nimel öelda, et esmaspäeval Milanos ministrite kohtumisel õhutan ma kõiki kahtekümmet kaheksat riiki ehm, tegutsema kiiresti, tõhusalt ning koordineeritult selle kriisi vastu praegusel hetkel see kriis meid otseselt ei mõjuta, aga ilmselgelt peame me tegutsema aega kaotamata selleks, et vältida võimalikke probleeme ka meie mandril. suur tänu, proua Van Brempt, poolteist minutit. aitäh, härra president. tahtsin tuua välja ainult ühe aspekti, kuna mul on kõneaega vähe. keegi juba mainis seda, aga oluline on tegevuse koordineerimine. Koordinee- äh,, äh tsiteeriksin David Navarrot, kes on ÜRO äh, koordinaator. ta ütleb, et koordina-, koordineeritud tegutsemine päästab inimelusid. sinna alla kuulub meditsiiniline äh, abi, muu äh, abi, logistika, üldine kaitse. seetõttu kui teie ja komisjoni teised liikmed on palunud et liikmesriigid ei tegutseks üksinda, vaid tegutseks üheskoos, pole me kahjuks vastavat reaktsiooni näinud, õnneks aga on asjad nüüd muutumas. epideemia muutub järjest tõsisemaks, aga vähemalt on hakatud nüüd küsima, mida meie oleme ette võtnud aga õppigem oma vigadest, tegutsegem tulevikus kiiremini. komisjon saab koordineerivat rolli mängida. ning te võite kindlasti toetuda Euroopa Parlamendile tulevikuski. Euroopa Liit saab seda ka maailma areenil teha. me peame saadavaks tegema oma ekspertteadmised, et meie tegevust saaks tõesti paremini koordineerida, selleks et aidata hädas olevaid Aafrika riike. järgmisena ähm, kolleeg Jimenez Peserel. suur aitäh, juhataja. kõigepealt sooviksin avaldada toetust selle epideemia ohvritele. teiseks soovin tänada kõiki neid inimesi, kes seal kohapeal elusid püüavad päästa ning kes toetavad raviasutusi. mõtlen siinkohal Miguel Pajaresele, Hispaania preestrile, kes püüdis aidata ebola viiruse ohvreid. ta jäi sinna koha peale isegi pärast seda, kui ta nakatus vaja on rahvusvahelist koordineeritud reageeringut mis oleks koos öö, töös, mis oleks ellu viidud koostöös kohalike tervishoiuasutustega. olukord jär- äh,, halveneb järjest ning see mõjutab kogu selle regiooni majandust. hädaolukord süveneb ning kui me midagi ei tee, siis halveneb see järjest. ohvrite arv suureneb kiiremini kui meie võimekus seda levikut tõkestada ja takistada. meil on vaja tegelikult anda ka kogu sellele regioonile üldist abi, meil on vaja edendada teadusuuringuid ja uuringuid, et piirata selle haiguse levikut. Need riigid ei tohi jääda täiesti isoleerituks ning lõpp lõpuks sooviksin öelda, et need inimesed, kes hoolitsevad Ebola ohvrite eest, on ära teeninud meie täieliku tunnustuse ja kummarduse, ükskõik kuskohast nad ka on. tegu on lihtsalt kangelastega. Neid tuleb tunnustada, meie peame neid tunnustama ja me peame neid kiiresti aitama. Eh, proua Schaldemuse, aitäh, juhataja. Ebola epideemia on väljakutse kogu maailma jaoks. seepärast on mul ääretult hea meel näha, et Euroopa Liidu komisjon ja liikmesriigid lõpuks ometi hakkavad asja tõsiselt võtma. ülim aeg selleks, ütleksin ma. aga mul on kaks üleskutset, üks komisjonile ja teine liikmesriikidele. kõigepealt esiteks, palun lahendage ära see küsimus, kuidas evakueerida tagasi Euroopasse seal nakatunud tervishoiutöötajaid, see on ainus võimalus, kuidas saada rohkem tervishoiutöötajaid sinna koha peale seda tööd tegema. teiseks, ma siiralt loodan, et me nõustume sellega, et sinna ra saadetav raha ei võeta klassikalisest humanitaarabi rahastust, meil on vaja uusi rahastusallikaid, sellepärast et vastasel juhul me lihtsalt ei suuda aidata neid epideemia riike oma võimekusi üles ehitama, meil on vaja suuremahulist abi sinna öö, saata ja saata seda kohe ja ma loodan, et meil õnnestub oma öö, ponnistusi koordineerida. Šeier Pierik, palun järgmiseks minutit suur aitäh, lugupeetud volinik. alates Ebola puhkemisest, epideemia puhkemisest on tuhandeid inimesi sellesse nakatunud ja tegelikult hinnanguliselt on nakatumise oht seitsmeteistkümnel miljonil inimesel. Nendes riikides on majandus ja ühiskond üldiselt kõvasti kannatada saanud ja me peame esitama endale küsimuse, kuidas me saaksime paremini selle kriisiga toime tulla ja teiseks, kuidas me saaksime paremini oma tööd koordineerida. möödunud nädalal andis Hollandi tervishoiuminister korralduse Ebola vaktsiini ostmiseks, aga see on vaid üks paljudest äh, võimalikest asjadest, mida oleks võimalik teha selleks, et kiirendada vaktsiini väljatöötamist kutsun siinkohal üles komisjoni asjad tähtsusjärjekorda panema teadusuuringutes. Aafrikas praegu öö, olev olukord ütleb, et ebola peaks olema meie kõige-kõige tähtsam küsimus praegu. proua Mitsi, aitäh! lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, käesoleva aasta algusest on ebola tulemusel surnud üle kahe tuhande inimese ning äh, nakatunud üle nelja tuhande. kuigi Euroopa Komisjon on parandanud oma initsiatiivi ja süvendanud, ei ole see olnud piisav selleks, et surmava viiruse levikut tõkestada. see ei ole seotud mitte ainult meie heaoluga, see on, olgem ausad, elu ja surma küsimus, see on seotud meie eludega ja nende tervishoiutöötajate eludega, kes sinna abistama lähevad. ning tegelikult, kui viirus jõuaks Euroopasse, siis on eurooplased ka ohus ja sellepärast mul on üleskutse juhatajale ja Euroopa Komisjonile, et, ähm, et te võtaksite niipea kui vähegi võimalik meetmed ja korraldaksite võimalikult pea ka erakorralise kohtumise, kus arutatakse erakorralisi meetmeid meil ei, me ei tohi jääda ootama, kuni veel midagi juhtub. me peame kohe ja siin ja praegu tegutsema selleks, et Aafrikas ebola öö, lõvik tõkestatakse ja see kunagi Euroopasse ei jõuaks. proua Kienge, aitäh! juhataja, mitte ühtki riiki ei tohiks üksinda jätta, kui seal on ebola sarnane pandeemia. Pand-, ebola sarnastele haigustele võime me alla jääda juhul, kui puudub rahvusvaheline koordineeritud reageering, meil on vaja midagi teha siin, praegu ja kohe. see tegelikult, mis Aafrikas toimub, see näitab, ilmekalt seda, kui nõrgad on sealsed tervishoiusüsteemid ja seda väga paljudes Aafrika piirkondades ja ainult nii, et me Euroopa Liidus taas saame käima oma mm, abipoliitika, on meil võimalik mm, aidata ära hoida taoliste traagiliste sündmuste kordumist tulevikus, ehk tuleb luua nii-öelda oiva keskusi, oiva haiglaid tuleb toetada teadusuuringuid, tuleb toetada koolitust. selline riik nagu Libeeria kas või. üks pealinna piirkondi on sisuliselt maha jäetud, sellepärast et puuduvad äh, tervishoiu, puudub tervishoiu infrastruktuur, aitäh. vaba mikrofon, palun. per un minuto vi ricordo il tempo di parole nel caso di onorevole mikolik kõneaega on niisiis üks minut. suur tänu, härra president. E, jah, ebola on e, tõepoolest haigus, mille levikut võib võrrelda keskajal katku levikuga see haigus võib mis tahes riigi põlvili sundida. me teame, et Sierra Leone on kokkuvarisemise äärel ning äh, selliseid andmeid me kuuleme mitmetest allikatest. arstid on püüdnud aidata, kuid neil ei ole siiamaani tõhusaid vaktsiine, neil ei ole tõhusaid ravimeid ning Euroopa Liit peab tõepoolest tõhusamalt ja intensiivsemalt äh, tegutsema selleks, et äh, leida olukorrale kiire lahendus, mitte ainult ennetavate meetmete näol, mitte ainult epidemioloogiliste meetmete näol. me peame üles näitama suuremat solidaarsust äh, ning silmas tuleb pidada ka seda, et siin on tõepoolest tegemist inimõigustega ning Euroopa Liit peab aitama. kolleeg Igrisku ebola a provocat decesul a aproape trei mii de persoane iar alte cel puțin două mii de persoane au contactat boala. ebolasse on surnud juba kolm tuhat inimest ning palju rohkem inimesi on sellesse haigestunud vastavalt ametlikele andmetele, aga tegemist on inimeste, mitte statistikaga ma, me peame vägagi muret tundma selle viiruse üle ning tegema koostööd oma rahvusvaheliste partneritega. Euroopa peab haarama probleemi lahendamisel juhtohjad. meie Lääne-Aafrika partnerid ütlevad meile, et praegu ei suudeta haigust kontrolli all hoida, Euroopa peab siin aitama. küsimus on ka selles, kuidas tulevikus sarnasele kriisile reageerida, võttes arvesse, et arengufonde on Euroopa Liidus tõsiselt kärbitud me peame tegutsema Ebola vastu ning meeldiv on kuulda komisjoni poolseid lubadusi, aga meil on vaja eraldada ka reaalset raha. lõpetuseks tahaksin tervitada vabaühendust, eriti MSF-i poolset tegevust. suur tänu härra president. see epideemia on üks suuremaid ja surmavamaid ohtusid rahva tervisele. see on selline oht rahva tervisele, mis tuleneb uusliberalistlikust mõtlemisest ning hargmaiste ettevõtete tegevusest. Sierra Leone, Kongo, Nigeeria, Libeeria kannatavad koloniaalpoliitika ikke all neokolonialism, neoliberalism just on pannud need riigid kannatama. Euroopa Liit on nende riikide ees võlgu, moraalselt võlgu. ning seetõttu peavad nad võitlema selle tõve vastu. meil on moraalne kohustus. tahaksin siin jällegi tuua välja vastuolu USA ja Kuuba tegevuse vahel. suur tänu, härra president. me eh, kuulasime oma komisjonis eh, härra eh, spetsialistid ning me soovisime, saime teada, et millise, milline on olukord, me soovime suuremaid investeeringuid teadustegevusse niisuguste erakorraliste juhtumite lahendamisele, aga nagu näiteks Ebola eh, siinkohal käituvad liikmesriigid väga tagasihoidlikult ning eh, liikmesriigid kutsuvad Euroopa Liidu eh, tegutsema. No, minu arvates on praegu viimane aeg siiski mitte ainult hetkel tegutseda, vaid me peame mõtlema ka tuleviku peale populistlike kõnede asemel ei, neist ei ole mitte ühelegi haigele kasu, sellest ei ole kasu ei Aafrikale ega Euroopale, meil on vaja tegutseda kiiremini, meil on vaja tegutseda konkreetsemalt ja ühtsemalt selleks, et niisugused epideemiad ei korduks. meil on vaja, et Euroopa saaks eh, eh, osutada tõsist abi, me ei pea siin eh, rääkima suuri sõnu, vaid meil on vaja äh, tõhusat tegevust. me peame fraktsioonides mõtlema selle üle, äh, kuidas edaspidi tegutseda efektiivsemalt äh, ning anda oma tõhusam panus, aitäh. härra Talits, suur aitäh kui me näeme, kuidas see kohutav haigus levib äh, ja kui me näeme, kuidas probleemid järjest hullemaks muutuvad, siis ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel, kui ma ütlen, et äh, olukord on hästi kohutav ja äh, me kiidame neid tervishoiutöötajaid, kes seal on. ääretult oluline on see, et praegusel hetkel poliitikud võtaksid tarvitusele tõhusaid meetmeid eh, selleks, et me kõik toetaksime neid inimesi, kes selle kohutava probleemiga püüavad tegeleda. ja ma usun, et eh, me peaksime kõik olema ühendatud, kui me saadame nende poole teele oma palved, eh, parimad soovid ja lootused kõigi nende suunas, kes kannatavad sellel kohutaval ajal. me tõesti loodame, et nad suudavad selle haiguse seljatada. aitäh! suur aitäh, proua Voitunen. Äh, kolleeg Voit jaa, lugupeetud volinik, mul on teile äh, küsimus äh, kolm-, kolmanda punkti kohta, mida te nimetasite, te ütlesite, et viiruse vastu tuleb võidelda ja see tuleb isoleerida ja te tervitasite seda, et eh, Euroopa lennuettevõtjad lendavad eh, endiselt nendesse riikidesse ja mina tahaksin teie käest teada, kas eh, see teie lähenemine on vastutustundlik või vastutustundetu. seda sellepärast, et kui viirus ükskord Brüsselisse või Berliini maandub või Pariisi, siis seda ei ole võimalik enam ohjata Äh, mina tahaksin teada, kas äh, neid inimesi uuritakse, kas meil on uurimis, testimisvõimalusi, kui lennukid siin maanduvad või äh, on plaan inimesi isoleerida selleks, et haigus siia üle ei tuleks Äh, ma arvan, et kui me äh, õigeaegselt ei tegutse äh, ja tegutseme alles siis, kui viirus on Euroopasse jõudnud, siis me ei saa enam mitte kedagi aidata. aitäh. kolleeg Telli, palun. Honoreve Jakovtšitš. Jakovtšitš, palun. Poštovane dame i gospodo, prije svega bih se htio zahvaliti svim onim ljudima koji lugupeetud daamid ja härrad kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki neid kes ei kes on täiesti isetult seal kohapeal tööd tegemas, meil on tegemist pandeemiaga ja seetõttu on meil ka probleem, et see haigus levib järjest enam. me peame olema täiesti ausad, see pandeemia on meid üllatanud, me peame seda tunnistama ja nüüd me oleme aru saanud, et meil on ka koordineerimisega seotud probleeme, kui me räägime selle haiguse vastasest võitlusest. meie mandril Euroopa Liidus me näeme seda koordinatsiooniprobleemi, aga me näeme, et see probleem eksisteerib ka partnerite vahelises koostöös väljaspool äh, Euroopat mina pooldan seda, et me võimalikult palju investeeriksime äh, teadusuuringutesse selleks, et äh, me suudaksime nii palju kui võimalik selliseid arenguid äh, ennetada. ma usaldan komisjoni, tal on kindlasti kõige paremad kavatsused, aitäh. härra Obermeier, palun. suur aitäh, lugupeetud president. meil on vaja ähm, sõdureid, eksperte, ravimeid ja arste Äh, äh, sõda äh, haiguse vastu Lääne-Aafrikas ei ole võidetav ilma rahata, aga me ei tohi Sierra Leone ja teiste riikide korrupteerunud valitsusi toita. meil on vaja arste, eksperte, ravimeid sinna saata ÜRO abil ja meil on vaja ka sõdureid, kes vajaduse korral relvaga kaitsevad inimesed, meil on vaja võimalikult kiiresti tegutseda selleks, et see pandeemia mm, ohjata, aitäh. proua Jäätemägi, palun okay.. arvoisa puhemies, Ebola on lugupeetud president, praegusel hetkel on Ebola üks suuremaid ohtusid maailmas, Euroopa Liit ja rahvusvahelised organisatsioonid on eh, ebapiisavalt tegutsenud selle olukorraga seoses, see äh, haigus on levinud, meil on vaja koordineeritud tegevust, täiesti häbiväärne on see, et näiteks WHO, Rahvusvaheline Tervishoiuorganisatsioon, äh, ei oma piisavalt ressursse selleks, et äh, selle väljakutsega toime tulla, ma loodan, et Euroopa Liit koos rahvusvaheliste organisatsioonidega ja eriti just WHO-ga koos töötab Eh, selleks, et ehm, meil ei jääks ressurssidest puudu selleks, et selle ohuga tegeleda. kolleeg Moik, kes on viimane enne seda, kui eh, volinik ja nõukogu võtavad eh, kokku viie tähe liikumise nimel tahan ma saata edasi meie solidaarsuse kõikidele nendele perekondadele, kes on pühendanud oma elu nende inimeste aitamiseks kriisikolletes. kuna parlament on äh, andnud välja riigi rahasid saja viiekümne miljoni eest, oleks väga õige äh, avaldada, kellele see raha on äh, edastatud, mis sellega tehakse ja kui raha juurde saadakse, siis tuleks ka teada, mida selle rahaga tehakse. ja mina tahaksin, et ka Itaalias kontrollitakse seda, sest muidu võib tulla üks järjekordne pettuste laine, nagu see on olnud Itaalias juba viimastel aastatel. volinik Georgieva, palun, viieks minutiks. Um, I, I, I would like to thank suur aitäh, ma tahaksin tänada kõiki, kes on täna sõna võtnud. ma tahaksin kõigepealt äh, alustada sellest küsimusest, äh, kas Euroopa äh, tegutses kiiresti. kui me räägime humanitaarküljest, siis jah, meie olime esimesed kes andsid rahalist abi ja kes saatsid meie oma arstid sinna, need arstid seal riskivad oma eludega Äh, ja me tegime seda kõike selleks, et äh, tähelepanu juhtida sellele epideemiale ja alates märtsikuust, äh, mil see epideemia alguse sai, oleme korduvalt humanitaarvaldkonnast mm, lähtuvalt andnud selge sõnumi, meil on vaja tegeleda sellega koordineeritult. juba augustis koos Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooniga me aktiveerisime tsiviilkaitsemehhanismi ja palusime liikmesriikidelt äh, äh, varalist toetust, materiaalset toetust äh, puudutatud riikidele. meie oleme olukorras, kus me näeme ohtu enne kui äh, ülejäänud maailm mõistab, kui suur see oht ikkagi on. aga jaa, äh, samal ajal rahvusvaheline kogukond tervikuna ei ole piisavalt kiiresti äh, ähm, reageerinud abipalvete reet just nendele, kes või mis on pärit Eh, kohapeal töötavatelt arstidelt ja piirideta arstide organisatsioonilt. meil on eh, läinud eh, veidi aega selleks, et seda kõike mõista ka WHO, kui ma nüüd aus olen, on võtnud natuke liiga kaua aega selleks, et, et tegutseda. ma tahaksin kiita meie liikmesriike, sest viimastel nädalatel me oleme näinud Äh, tegevust, äh, nagu ma, ma, ma tahan siin tuua äh, näiteid Austria kaitsevahendid, Itaalia välihospidalid, mm, veel riigid, kes on voodite näol abi andnud, Ungari on andnud materiaalset abi, varalist abi, Hispaania Sierra Leones andnud ka abi kriisiüksuse loomiseks ja meil on inimesed, kuidas oleks, kes vaatavad, kuidas oleks võimalik äh, aidata kriitilise evakuatsiooni äh, suutlikkuse valdkonnas, teist on paljud siin kõnelenud sellest, äh, see on vajalik arstide aitamiseks seal kohapeal, aga me peame rääkima ka evakuatsiooni suutlikkusest, niisiis nüüd äh, me näeme üleilmset mobilisatsiooni, aga me peame olema ka fokusseeritud, äh, sest äh, praegusel hetkel me oleme silmitsi erinevate kriisidega, mis võistlevad tähelepanu ja ressursside eest. kui me Ebolast ei räägi, siis meil on neli kolmanda tasandi kriisi maailmas Iraak, Süüria, Kesk-Aafrika Vabariik ja Lõuna-Sudaan ja mina tahaksin öelda neile, kes on öelnud, et me peame looma paindlikkust, äh, eriti just eelarve valdkonnas, selleks, et rahalisi vahendeid võimalikult kiiresti äh, suunata sinna, kus varane tegevus äh, päästab elusid, aga vähendab ka inimkannatuste koormat ja tulevik, majanduslikku nagu, äh, rahalist koormat ja ma loodan, et me äh, äh, teeme tööd selle paindlikkuse saavutamisel väga hapras maailmas varem, mitte hiljem härra Tiiva, te küsisite, kuidas see viirus levib. see levib, kui käidelda nakatunud šimpanse, gorillasid, okasigu, aga Äh, praegusel hetkel ei tundu see olevat ohuks kogu maailmale, sest et äh, me ei näe toodete sellist liikumist ja mingil hetkel see viirus ka sureb. see tähendab seda, et äh, sellest ajast alates, kui meil on probleem, kuni selle ajani, mil ta Euroopasse võib jõuda, meil ohtu ei ole, vähemalt meditsiinivaldkond meile niimoodi väidab ja Äh, küsimus oli siin ka see, kas äh, reisi avamine, reiside avamine või reiside tasalustamine on ohuks Euroopale. ma tahaksin teile rääkida millestki, mida te võib-olla teate, võib-olla ei tea. Äh, piiri taga arstid Eh, on öelnud, et nende rahvusvaheline personal ei ole eh, ebolasse nakatunud, mitte ühtegi sellist juhtu nende hulgas ei ole. see tähendab seda, et ebola on kontrollitav, tuleb pesta käsi, eh, tuleb ennast saniteerida enne kui ja desinfitseerida enne kui lennukisse astuda ja seda lennuettevõtjad ka teevad. ma arvan, et me oleme ettevaatusmeetmete mm, Äh, kontekstis äh, üsna range lähenemise võtnud ja ma arvan, et see ohuks olema ei saa, hoopis vastupidi, kui me äh, lõpetame võimaluse saata rohkem arste sinna riikidesse ja kui me lõpetame selle, et me toome oma arstid, et, et me ei too enam, kui me enam ei too arste ja õdesid välja sellest ohtlikust piirkonnast, siis see oht suureneb plahvatuslikust plahvatuslikult ja eh, see oht võib muutuma ka, muutuda ka reaalsemaks sest et viirus ka äh, muteerub. meilt on küsitud vaktsiinide kohta ja teadusuuringute kohta. praegusel hetkel äh, kasutatakse väga agressiivselt ära kõike seda, mis meil on juba saavutatud vaktsiinide ja ravimeetodite valdkonnas, selleks et me saaksime aidata neid inimesi, kes on juba nakatunud, aga olgem ausad, koguseliselt on need vahendid piiranud piiratud, kas me saame aidata kõiki, kes abi vajavad, praegusel hetkel on kahjuks vastus ei. ja sellepärast me peame omalt poolt püüdma ja pingutama selleks, et Ebola vastu võidelda äh, selle lähtekohas ja me peame seda tegema võimalikult agressiivselt. lõpetuseks tahaksin rääkida koordineerimisest ma olen täiesti nõus sellega, et koordineerimine päästab elusid. lõppude lõpuks on meil nüüd väga tugev koordinatsioonimehhanism ÜRO poolt, me oleme rääkinud Navarroga, kes on suurepärane ähm, Eh, inimene ja me peame lisaks ÜRO-le ja WHO-le ka oma panuse andma, kakskümmend kaheksa liikmesriigi pluss komisjon, kui me kõik püüame individuaalselt aidata, siis me avaldame ebavajalikku survet eh, nendele, kes tegelevad elude päästmisega täna. Mm, ma olen väga uh uhke äh, öeldes ja ma tean, et äh, mul äh, on aega juba napilt, ma kohe lõpetan, mul on hea meel öelda, et teie abiga eelmisel aastal me lõime kriisiolukorrale reageerimise koordinatsioonikeskuse selleks, et me saaksime tegutseda ühiselt, kui vajadus peaks selleks tõusetuma ja praegu on vajadus selleks tõusetunud, aitäh! sõna on nõukogule, lugupeetud härra Delevedova, aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahan teile kinnitada, et nõukogu peab Ebola viirusega võitlemist oma prioriteediks, järgnevates töödes ma tahan tänada komisjoni volinikku Georgievat tehtud töö eest ja samuti ka selle selge eh, sõnumi eest, eh, millega ta vastas eh, parlamendiliikmetele, et soovitakse tulla välja konkreetsete meetmetega ja tegevustega. me peame võtma abiks humanitaarpersonali, meditsiinitöötajaid, haiglatega, koostöö on ülivalt oluline ja on ka lisaks äh, tervisega seotud probleemidele on äh, meile, meie jaoks äh, probleemiks Liberias ja Sierra Leones puudulik tervishoiusüsteem. kõigel sellel on mõju kõikidele valdkonda nagu julgeolek, põllumajandus ja nii edasi ja nii edasi. see kõik võib viia ebastabiilsuseni, mis edasi veel toetab veel ebola levimist. see võib puudutada kõiki Aafrika riike järgneval nädalal, kahekümne neljandal septembril saab kokku ÜRO Peaassamblee, Euroopa ministrid koos töös arutatakse seda küsimust ja koordineeritakse oma vastust kriisi puhkemisele. üritame panna praegu paika toimiva Euroopa tegevuskava selleks, et võidelda piiriülese nakkuse levimisega erinevate Äh, liikmesriikide ähm, haiglad on täiesti teadlikud ja valmis vastu võtma ebola haigeid ja üritatakse Euroopas teha kõik, mis võimalik selleks, et olla valmis iga äh, hädaolukorra puhkemisel. see võetakse arvesse riskirühmad, isikud, kes äh, reisivad äh, riskipiirkondadesse, kuid praegu võib öelda, et risk on meil madal. aitäh nõukogule debatt on nüüd lõppenud, enne kui me edasi läheme, tahaksin kõigepealt rääkida protokollist, nüüd lähen prantsuse keelele üle. Euh, ma tahaksin rääkida muudatusettepanekute reeglitest. Äh, äh, üheksakümmend kaks reegel, kui protokoll seatakse